durch eine sinnvoll eingesetzte Strukturpolitik äh, Struk-, mõistlikust ja piirkondliku poliitikaga äh, leevendada. ja eelarve külmutamine või tugev kärpimine võib äh, võib-olla olla pop-, mm, populaarne ja see kõlab hästi, aga meie Euroopa Parlamendis arvame, et sellised kärped oleksid väga vastutustundetud, sest äh, kui hoida kokku Euroopa Liidu eelarvelt, äh, siis äh, tähendab see seda, et hoitakse kokku kõige suuremalt majanduskasvu stimuleerivalt meetmelt ja aegadel, kus osa Euroopa Liidu liikmesriike mm, kannatavad majanduslanguse all, kus kasvavad ma-, töötute arvud viimasel, nüüdseks on Euroopa Liidus juba kakssada, kakskümmend viis koma viis miljonit töötut, neil aegadel on vaja eelkõige töökohti ja seetõttu Euroopa Parlament on äh, nüüd lõpuspordile lähenevatel läbirääkimistel, mis puudutavad äh, järgmist äh, mm, finantsperspektiivi, võtnud selge seisukoha, et me ei ole nõus sellega, et Euroopa katki säästetakse. me toetame solidaarsust ja sihitud äh, investeeringuid majanduskasvu ja tööhõivesse ja uuendustegevusse ja teadusuuringutesse. ja ma osalesin koos president Barrosoga Bratislavas äh, ühtekuuluvuspoliitika sõprade kohtumisel, seal olid äh, esindatud oli esindatud enamus Euroopa Liidu liikmesriike ja me olime nende liikmesriikidega nõus selles osas, et ähm, Euroopa Liidu majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus peab ka tulevikus olema meie ähm, jõupingutuste keskmes. ühtekuuluvuspoliitika on investeering meie ühisesse tulevikku. ma sooviks äh, teile rääkida ka sellest, mida meie arvame nendest läbirääkimistest. meie ei soovi ülalt alla lähenemist, me ei soovi dogmaatilist klammerdumist Äh, ette antud äh, lõpparvude protsendimäärade külge, vaid vastupidi, me soovime alt üles lähenemist, äh, me soovime kõikehõlmavat ja avatud arutelu selle üle, millist poliitikat tuleks, milliseid poliitikaid tuleks rahastada. ja selle kohta, milline peab olema tulevane ühtekuuluvuspoliitika, on parlament juba arvamused avaldanud ja nüüd me peame läbirääkimisi nõukoguga. me ja need puudutavad äh, meie vastuseisu makromajanduslikule kondits-, äh, tingimuslikkusele ja seda, et äh, tuleb tagada struktuurifondidele, struktuurifondidest rahastamine sotsiaalfondi jaoks ja seda kõike tuleb, selle kõige jaoks tuleb leida rahalised vahendid. me peame ette kujutama seda, et mis juhtuks siis, kui mõned liikmesriigid äh, suudaksid läbi suruda nõudmise, et äh, sada miljardit eurot vähendatakse äh, Euroopa Liidu eelarvet. Ma lugesin nädalavahetusel, et soovitakse ka kahesaja miljardilist kärpimist ja see tähendaks seda, sest te peate seda teadma, et äh, see tähendaks vähem äh, piirkondade toetamist, vähem maaelu arengut äh, teie koduriikides, see tähendaks vähem Erasmuse programmist osale, osavõtjaid ja see tähendaks seda, et äh, kõik need äh, asjad, mis on olnud äh, seni edukad, et neid oleks vähem ja mina tahan aga seda, et meil oleks rohkem neid asju, mis on olnud edukad. me ei saa võimatut teha. me ei saa nii, nagu Euroopa Liidu riigi ja valitsusjuhid viimastel aastatel on teinud, et nad on igal aastal pannud Euroopa Liidule järjest uusi ülesandeid, igal aast-, aga igal aastal ei saa Äh, võtta vastu uut äh, juhtalgatust äh, Euroopa poliitika jaoks, nüüd me nimetame seda Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend, varem nimetasime seda Lissaboni strateegiaks, meil on järjest ambitsioonikamad projektid, mis ulatuvad ITER-i projektist kuni Galileoni, Galileo satelliitnavigatsioonisüsteemini aga samal ajal me ütleme, et äh, me ei reformi põllumajanduspoliitikat, me ei äh, puuduta äh, liikme, liikmesriikidele tehtavaid tagasimakseid, aga teie saate vähem raha. ma ütlen teile kohe ära, millega see lõpeb. see lõpeb sellega, et dramaatiliselt kärbitakse ühtekuuluvuspoliitikat ja mõned soovivad seda ja sellega seetõttu ei pea ma teile mainima, et äh, teravneb oht, et Euroopa Liit äh, lõheneb. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ei olnud võimalik välja maksta kümmet miljardit äh, eurot, mis oli ette nähtud projektidele. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli Euroopa Sotsiaalfondi pott juba septembris tühi, see tähendab, et selle Äh, finantsplaneerimisega, mida soovivad meile, soovitavad meile riigi- ja valitsusjuhid, saan ma ainult konstateerida, et juba praegu Euroopa Liit ei saa äh, tasuda neid arveid meetmete eest, mida riigi- ja valitsusjuhid on äh, otsustanud, sest need nõudmised, et ei tule Euroopa Parlamendist või äh, komisjonist, vaid need nõudmised, mida ei, millele ei suudeta raha anda, tulevad liikmesriikidest ja kes keeldub andmast äh, raha nende arvete maksmiseks, äh, mida liikmesriigid on esitanud. liikmesriigid ise keelduvad seda raha andmast, me ei saa parema käega otsustada seda, mida me keeldume vasaku käega tegemast lugupeetud daamid ja härrad, kes te teete vastutustundlikku poliitikat, seetõttu on Euroopa Parlament valmis võitlema selle eelarve puhul väga äh, karmilt ja pidama väga karmi jär-, läbirääkimisi. Euroopa Liidu eelarve aastatel üheksakümmend kolm kuni üheksakümmend üheksa vastas äh, ühele koma, koma kaheksateistkümnele protsendile Euroopa Liidu äh, äh, rahv-, Äh, rahvamajanduse kogutulust. Äh, aastatel üheksakümmend üheksa, üheksakümmend kolm kuni üheksakümmend üheksa üks koma kaheksateist protsenti. alates kahe tuhandendast aastast on see langenud ühe koma nulli, null kuue protsendini rahvamajanduse kogutulust. ja mis puudutab äh, kokkuhoidu, siis parlament on kokkuhoidlik parlament, nüüd nõuavad äh, mõned äh, riigid ühte protsenti. kui ma vaatan viimaste aastate inflatsioonimäära, siis tegelikult tähendaks see kärpimist viieteist protsendi võrra millist viiteist protsenti projektidest aga ellu viia ei tule, seda meile ülemkogu ei ütle. meie jaoks peab olema selge see, et et Euroopa Liidu eelarve, mis on tugevalt kärbitud ja kus ei mõelda poliitilistele prioriteetidele, ei võimalda meil teha mõistlikku investeerimispoliitikat, aga Euroopal on vaja majanduskasvu, konkurentsivõimet ja töökohti ja seetõttu jääme me kindlaks, et oma nõudmisele, et Euroopa Liidu eelarve peab olema mõistlik. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Liit, äh, piirkonnad ja linnad on partnerid, äh, kui selleks, et leida väljapääs kriisist, me kõik, äh, teie ja meie parlamendis, äh, ülemkogu liikmed, komisjoni liikmed, äh, kõik on Euroopa kodanike teenistuses. ja see Euroopa kodanike teenimine kohustab meid olema solidaarsed. ma jälgin murega seda, et kriis, milles me praegu oleme, on vallandanud tsentrifugaaljõud Euroopas äh, ja vähendanud solidaarsust. meie äh, liit äh, ähvardab äh, lõheneda äh, põhja ja lõuna vastuolude vahel, ida ja lääne vastuolude, vaeste ja rikaste vastuolude vahel. aga Euroopa ühinemise keskne õppetund peaks meile olema õpetanud, et me kas äh, võidame koos või kaotame koos, sest me oleme tugevad ainult siis, kui me mm, teeme koostööd. ma soovin teile viljakaid debatte täna ja ma tahan te tänada teid küllakutse eest ja võimaluse eest, et ma äh, sain teie poole pöörduda äh, tänase ürituse alguses. aga kuna siin on ka Herman van Rompuy, siis ma tahaksin tänada ka teda, sest äh, Euroopa Ülemkogu presidendi juuresolekul ma pean tõdema, et ma ei kritiseerinud siin Euroopa Ülemkogu presidenti, vaid neid valitsusi, kelle eesistujaks ta on. mina saan ainult tõdeda, et Herman van Rompuy on väga avatud dialoogipartner äh, minu jaoks, kui tegemist on Euroopa Liidu probleemidega. see käib ka komisjoni liikmete kohta ja see käib väga tugevalt ka Küprose eesistuja äh, töötajate ja liikmete kohta, kes äh, on näinud väga palju vaeva ja ma ei pea siin teile üldse rääkima Danuta Hübnerist ja et meie tänaseks eesistujaks on ka ühe Hispaania piirkonna esindaja, see on väga sümboolne ja näitab, et me peame ühiselt jõupingutusi tegema nii riik, riigisiseselt kui kõik ühiselt selleks, et kriisist väljuda, aitäh! uh,. suur aitäh, lugupeetud presime-, president, selle eest, et te siia tulite ning ka suur aitäh selle eest, mis te ütlesite äsja. nüüd annaksin ma sõna äh, lugupeetud ülemkogu presidendile Herman Van Rompuyle. suur aitäh, lugupeetud eh, Euroopa Parlamendi president, eh, lugupeetud Martin, austatud regioonide komitee president härra Vargasell proua ähm, regionaalpoliitika komisjoni esinaine mm, proua Hüübner, äh, lugupeetud Küprose Vabariigi siseminister proua Mavru ning äh, austatud äh, volinik Haan, daamid ja härrad. mul on väga hea meel täna siin Äh, kõnelda. Äh, tegemist on üritus, äh, mis on Euroopa suurim üritus, mis on pühendatud regionaal- ja linnaelu arengule ning üle sajas töötoas osaleb siin väga palju inimesi üle Euroopa toimub veel nelisada kohalikku arenguüritust äh, ja see on väga hea koht äh, regionaalsetele esindajatele äh, kogemuste vahetamiseks. piirkonnad ja linnad sageli juhivad innovatsiooni uute poliitikate valdkonnas. Teil on otseseid kogemusi sellega, mis toimub, toimib ja mis mitte. kogemuste vahetamine on väga olulise tähtsusega. ma tean, kui väga te tegelete sellega, et vahendada kogemusi Euroopa kodanikega et rääkida sellest, mis on äh, aset leidnud Euroopa kriisiga seoses. Te mängite olulist rolli ka avalikkuse teadlikkuse tõstmisel sellega seoses, mis siin kõik kaalul on ja see on väga olulise tähtsusega, kui me tahame edukad olla. üks nendest õppetundidest, mida me sellest majanduskriisist oleme saanud, äh, on see, et me oleme omavahel sõltuvas sõltuvad. ja see sõltuvus ei ole mitte ainult riikidevaheline, vaid ka riikidesisene. see puudutab erinevaid tasandeid riikide sees ja ma ei räägi mitte ainult riigi rahanduse olukorrast, kus regionaalse, riikliku ja Euroopa tasandi suhted on ilmselgelt, vaid ma räägin ka poliitikatest ja eriti nendest poliitikatest, mis puudutavad majanduskasvu ja töökohtade loomist.

meil kõigil on üks ühine eesmärk. me tahame, et Euroopa oleks ka tulevikus atraktiivne kontinent, kus elada, kus ähm, töötada, kus äh, kõikidel kodanikel on võimalus heaoluks äh, ja jõukuseks ja selleks on meil vaja mm, kvaliteetset majanduskasvu, sotsiaalset dialoogi, ühtekuuluvust ja õiglust. alates aastast kaks tuhat kaheksa on äh, Euroopa olnud silmitsi kahe kriisiga, mis on omavahel seotud, riigi võlakriis kriisiga ja panganduskriisiga, mis on olnud äh, seotud äh, ka majandus- ja sotsiaalkriisiga. Äh, need oleks võinud kohutavalt mõjutada meie elu suuremasti kui see, mida me oleme näinud. me teame, et mõnedes riikides on kriis põhjustanud tõsiseid raskusi, kuid äh, Äh, avalikud äh, võimud on sekkunud ja seetõttu on äh, meil õnnestunud probleemid peatada. me oleme aidanud panku, me oleme neid paremini reguleerinud, me oleme aidanud töötajatel raskest olukorrast üle saada, ehk siis me oleme teinud tööd selle nimel, et šokke ähm, vähendada. loomulikult ei ole ülesanne veel lõppenud, kuid äh, tehtud on ära väga suur töö, ilma milleta oleks meie manner olnud äh, katastroofi lävel. ja siinkohal tahaksin rõhutada seda, et äh, fiskaalkonsolideerimine ei ole eesmärk omaette. tegemist on vajaliku eeltingimusega majanduskasvu ja töökohtade loomiseks äh, siis, kui võlaspiraal muutub nõiaringiks kui see juhtub, siis äh, intressimäärad suurenevad, nõudlus väheneb ja majanduskasv kannatab. just äh, selline on ka olukord äh, mõnedes Euroopa riikides. küsimus, kuidas konsolideerimisega tegeleda, on oluline selleks, et teha seda jätkusuutlikult ja sotsiaalselt, et see looks taaskord tingimused majanduskasvuks sellised reformid äh, on äh, peamised instrumendid, mis meie käsutuses on. enamik äh, riike on tõesti viinud läbi struktuurseid reforme selleks, et tugevdama oma konkurentsivõimet, investeeringute võimalust ja tööhõivet. ja need, kes on seda varemalt ära teinud, näiteks kümme aastat tagasi Saksamaa ning kakskümmend aastat tagasi Rootsi ja Soome, tulid kriisiga paremini toime kui teised riigid. nüüd viiakse üle kogu Euroopa ellu julgeid reforme. ja eh, need reformid eh, on vastukäivad paljude huvidega, näiteks tööturul, eh, finantsturul ja ka mujal. sotsiaalset õiglust on võimalik saavutada ainult siis, kui ohvreid peavad tegema kõik. see aitab meil ka teineteiselt õppida me teame vägagi hästi nüüd seda, et ühe riigi läbikukkumine või edu äh, võib muuta kõikide meie riikide olukordi, kuid samamoodi on olukord selline, et me saame ainult ühiselt tegutseda selleks, et äh, majanduskasvu soodustavat keskkonda luua, me saame seda Euroopa tasandil teha, vaadakem kas või ühisturgu, mis on meie väga suur edulugu. me saame siin valdkonnas aga veelgi rohkemat saavutada, kui me oma energiateenuste äh, ja digitaalturud integreerime esimene äh, siseturu süvendamise pakett on parlamendis ja nõukogus lõppilmistrust saamas, seal keskendutakse muuhulgas kutseoskustele, Ähm, ja muudele küsimustele ka ja komisjon äh, on teinud ettepaneku ka äh, teiseks paketiks, kus on kaksteist peamist tegevust ära toodud. seal on uute turgude tagamine meie ettevõtetele väljaspool Euroopat, äh, aga seda tingimusel, et see kõik toimuks õiglastel tingimustel. rahvusvaheline kaubandus on majanduskasvu väga oluliseks mootoriks. me Äh, peame praegu läbirääkimisi vabakaubanduslepete valdkonnas äh, erinevate riikidega. vaadake näiteks äh, haridus- ja koolitusvaldkonda. Tööpuudus on väga suur, aga endiselt on Euroopa Liidus kaks miljonit vaba töökohta. me peame tegema töövaldkonnas ära selle, mida Erasmusega oleme saanud haridusvaldkonnas ära saavutada. vaadake kas või finantsvaldkonda. Euroopa Liit saab Äh, oma eelarvega siin palju ära teha, vaatamata sellele, et see ainult ühte protsenti SKT-st väljendab, on see siiski äh, triljon eurot seitsmeaastase perioodi kohta ja see võib äh, suuresti mõjutada meie olukorda, see võimaldab tegeleda investeeringutega üle kogu Euroopa selleks, et edendada majanduskasvu ja ilma selle Euroop-, eelarvet ei oleks see võimalik ja seetõttu ma tahaksingi rääkida Euroopa Liidu mitmeaastasest äh, finantsraamistikust ja sellest küsimusest novembrikuus äh, erakorralisel tippkohtumisel. me tahame seal kohtumisel selle küsimuse lahendada, see on väga oluline teema, see nõuab Euroopa Parlamendi nõusolekut ja kõikide valitsuste heakskiitu kuid äh, praegusel hetkel on seda teemat arutatud juba aasta jooksul erinevatel tasanditel. praegusel hetkel on lahkarvamus Ähm, teemadel, mis moodustavad ainult null koma üks protsenti äh, SKT-st ja ma olen veendunud, et kakskümmend seitse riigipead ja valitsusjuhti suudavad leida kompromissi selle summa ulatuses. me vajame kokkulepet mitmeaastase finantsraamistiku küsimuses ja me vajame seda novembrikuus. läbikukkumine tähendaks läbikukkumist töökohtade edendamise valdkonnas ja majanduskasvu edendamise valdkonnas. lisaks eelarvele on meil Euroopa Investeerimispank, tegemist on kõige suurema mitmepoolse pangaga kogu maailmas. tegemist on äh, pangaga, äh, mida äh, avalikkus ka teab ja ta on paljude oluliste taristuprojektide äh, äh, rahastajaks. ja me võtsime vastu kümne miljoni võrra, kümne miljardi võrra tema äh, omakapitali suurendada selleks, et investeerimisvõimalused oleksid veelgi suuremad ja nüüd ma tahaksin liikuda regioonide rolli juurde, nad on väga olulised äh, äh, majandusvaldkonnas umbes kaheksasada miljardit eurot äh, kulutatakse äh, nende eelarvetes igal aastal. Äh, regioonid on väga olulised avalike teenuste pakkumisel, ähm, majanduskasvu edendamisel. regioonid on väga tähtsad ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend tegevuskava elluviimisel ning ühtekuuluvusrahade ja struktuurirahade ärakasutamisel selleks, et oma majanduspotentsiaali parandada. loomulikult ühised Euroopa riik reeglid ähm, on olulised äh, eelarve valdkonnas. sellega äh, tuleb aga tagada see ka, et regioonid oleks kaasatud otsustustegemisprotsessi samamoodi nagu ellurakendusprotsessigi. regioonid peavad tagama selle, et fiskaalkonsolideerimine viiakse läbi majanduskasvu soosivalt kohalikud ja regionaaltasandi ametivõimud peaksid riiklike reformikavade elluviimist edendama, mis oleksid suunatud just töökohtade ja majanduskasvu edendamisele. me saame siin valdkonnas eh, veelgi rohkemat ära teha kui siiani. me peame ühiselt eh, tegutsema kõik valitsemistasandid peavad omavahel koostööd tegema. me peame seda tegema sellepärast, et saada toime tulla äh, mitmekülgsete väljakutsetega. lõpetuseks, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin ma öelda, et ähm, äh, panused on väga kõrged, me peame äh, muudatusi tegema, sest et muidu muutused surutakse meile lihtsalt peale. me peame võtma õigeid tulevikku suunatud lahendusi ähm, maksuvaldkonnas tehtud muudatused peavad olema õiglased, ainult üks põlvkond või sotsiaalne rühm ei peaks kogu koormat kandma. Euroopas on vaja rohkem struktuurset majanduskasvu, üheskoos tegutsedes me suudame seda saavutada. loomulikult reformid äh, vajavad aega, et äh, nende tulemusi äh, näha oleks võimalik. me peame pidevalt kodanikele seletama seda, mida me teeme, mida me teha, me tahame teha. me peame ähm, oma tegevuse poolt argumenteerima ja need argumendid kodanikele edastama. meil on vaja Euroopa kontekstis positiivselt äh, rääkida äh, kodanikega. on piisavalt juba hirmu ja negatiivset pilti Euroopast, meil on vaja lootust. lootus saab aidata muudatusi ellu viia. me oleme seda varem suutnud teha ja me peame äh, oma tuleviku ise endi kätte võtma, aitäh! Uh, as president of the European Commission is not kuna komisjoni president ei ole meiega siin, siis edastame meid, me tema videosõnumi. huvitav on näha, kas see videosõnum ka meieni jõuab. Mesdames et messieurs, chers lugupeetud daamid ja härrad, äh, armsad sõbrad, mul on väga kahju, et äh, ma ei saa täna koos teiega olla äh, avatud ustepäevadel, mis toimuvad kümnendat korda ja mul oli väga olu-, minu jaoks oli väga oluline, et ma saaksin teie poole pöörduda videosõnumi kaudu avatud ustepäevad äh, on äh, muutunud äh, regionaalpoliitika väga oluliseks sündmuseks ja tegemist on hädavajaliku platvormiga, mis võimaldab läbi viia ühtekuuluvuspoliitikat puudutavaid arutelusid, mis puudutavad meie kriisist väljumisstrateegiat ja sellest, kuidas luua tule, majanduskasvu tulevikus. me oleme siin kõik, me teame kõik, <clears throat> et äh, juhtimine tähendab äh, usalduse loomist meie võimetesse äh, sellest kriisist väljuda tugevamana ja ühtsemana. ja sellepärast mul on väga hea meel, et meil on nii palju osalejaid ja ma tahaksin väljendada heameelt, et see asjaolu, et Euroopa Ülemkogu president Herman Van Rompuy ja parlamendi president Martin Schulz on saanud liituda komisjoniga selle ürituse korraldamisel, mida komisjon korraldab igal aastal koos regioonide komiteega. väga oluline on see, et Euroopa Euroopa Liidu investitsioonid äh, teevad koostööd selleks, et äh, edendada ühtekuuluvuspoliitikat, regionaalpoliitikat, äh, investeeringuid, majanduskasvu Euroopas. see usalduse tase on väga oluline, sellepärast et usaldus on majanduskasvu võtmeelemendiks, aga ei ühte ega teist ei ole võimalik otsustega kehtestada. vaja on luua tingimused, et taas, et need taastuks ja selleks on vaja Äh, luua poliitikaid, mis võimaldavad äh, äh, taastuda majanduskasvul. E, me teame väga hästi, millised poliitikad on vajalikud, need on need kolm, see on see kolmainsus, millele on suunatud meie tegevus, eelarve konsolideerimine, struktuurireformid, suunatud investeeringud ja see on just äh, see eesmärk, äh, mis võimaldab meil äh, sellest kriisist pea püsti välja tulla. Euroopa majandus on endiselt raskes olukorras, majanduskasvu ja tööhõive rindelt tulevad uudised ei ole head ja sotsiaalne ühtekuuluvus on mm, väga tugevalt proovile pandud. paljudes Euroopa piirkondades on olukord väga dramaatiline ja seda tuleb tunnust, tunnistada. aga võttes arvesse seda olukorda, ei tohi tagasi pöörduda vanade eh, vanade harjumuste juurde, mis eh, just nimelt eh, lõid selle olukorra. ei tohi pöörduda tagasi liigse võlakoormuse juurde, liigse reformide puudumise juurde, mis ei tohi korrata mineviku vigu, me peame koos tegutsema, peame tegutsema sidusalt ja otsusekindlalt, eh, ühendama reforme ja sotsiaalset õiglust, eh, ühendama vastutustund-, ettevõtete vaimu solidaarsuse vaimuga. Euroopas on meil majanduskasvu äh, tegevuskava äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, mis paneb paika tee, kuidas äh, moderniseerida ja säilitada sotsiaalset turumajandust Euroopas, see on meie eesmärgiks. mõned arvavad, Euroopa sotsiaalmudel on surnud, mina ei ole nõus. meil on vaja seda sotsiaalset turumajandust äh, reform, tugevdada. Äh, küsimus on, et kuidas äh, kohandada seda äh, olukorrale, mis on äh, palju suuremate nõudmistega ja eriti rahvusvahelises plaanis on ka konkurentsiolukord palju äh, karmim. ja selleks äh, me peame kasutama oma instrumente. üks instrument on Euroopa eelarve ja komisjoni ambitsiooniks on, et järgmine eelarve oleks eelarve, mis võimaldaks investeerida majanduskasvu, investeerida tööhõivesse ja, ja uuendustegevusse ja me teame, et ühtekuuluvuspoliitika on äh, sellistel eelarvepiirangute ajal ähm, vajalikum kui kunagi varem. tõsi on, et ilma selle ühtekuuluvuspoliitikate, poliitikata paljud meie liikmesriikidest just nimelt nende eelarvepiirangute tõttu ei ole võimelised äh, täitma meie ühis, ühiskondade ootusi. struktuurifondid on ühelt poolt Euroopa solidaarsuse konkreetseks väljenduseks ja teisalt oluliseks mo-, majanduse taastumise ja majanduse lähenemise mootoriks. Euroopa fondid ei huvita mitte üksnes neid riike, kes on netosaadjad, vaid nad on olulised ka nende riikide jaoks, kes annavad suurema panuse Euroopa eelarvesse see on Euroopa eh, huvi, Euroopa majanduskasvu huvides kogu Euroopas ja alates kriisi algusest on komisjon partnerluses Euroopa liik-, liikmesriikidega äh, teinud kõik selleks, et äh, võim-, kiiresti oleks võimalik äh, Euroopa fonde kasutada seal, kus neid on kõige rohkem va-, vaja. ja seetõttu äh, tänu nendele meetmetele on suurendatud kaasrahastamise määra üheksast liikmesriigist ja tänu uuele abivahendile on neliteist koma viis miljardit eurot ant-, täiendavalt antud liikmesriikidele, kes on saanud kõige rohkem kannatada kriisis. meil on ka meil on, me oleme ka ümber programmeerinud vahendeid pro, projektidelt, mis ei ole olnud piisavalt äh, tõhusad ja suunanud neid äh, nendesse sektoritesse, mis on ähm, äh, edendanud majanduskasvu, nagu näiteks teadusuuringud, arendustegevus, uuendustegevus või siis VKE-de toetamine aastatel kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kaksteist peaaegu kakskümmend miljardit eurot programmeeriti ümber selleks, et vastata suurematele nõudmistele. ja sel aastal eh, nend-, need, nendes liikmesriikides, kus ehm, tööpuudus tab-, on tabanud kõige rohkem noori inimesi, me oleme saanud eh, kümme koma neli miljardit eurot eh, struktuurifondidest anda selleks, et aidata noori, kes on töötud ja toetada VKE-sid. vaja on jätkata selle dünaamikaga. Euroopa eelarve on mm, toetab investeeringuid meie majanduskasvu agendasse. E, aga me ei tohi siin ühele poole panna äh, ühtekõlbuspoliitikat ja teisele poole vastandada seda äh, konkurentsivõimega. ühtekuuluvus on instrument selleks, et tugevdada konkurentsivõimet, see on instrument selleks, et edendada majanduskasvu. ühtekuuluvuspoliitika võib äh, muuta olukorda meie piirkondades, meie linnades ja maapiirkondades, kui seda üht, see ühtekuuluvuspoliitika on tõeliselt seotud majanduskasvuga. kui ta suurendab meie piirkondade võimekust vastata praegustele väljakutsetele, kui ta annab panuse tööhõivesse näiteks. nüüd, kui äh, algavad Äh, läbirääkimised Euroopa Liidu tulevase eelarve üle, kutsuma kõiki Euroopa-meelseid jõude üles ühinema selleks, et eurooplased saaksid sellise eelarve, mida nad väärivad. siin on mängus meie usaldusväärsus ja ma tean, et ma saan teiega arvestada. ma äh, palun piirkondade juhtidelt, et äh, pealinnades võetaks kuulda ka teie hääli Äh, me võime seda eel-, äh, arutelu pidada Brüsselis või Strasbourgis, Euroopa institutsioonides, aga väga oluline on võita see arutelu meie mm, ühiskondades. selleks, et äh, oleks võimalik kõrvale jätta valed ettekujutused, näiteks et tegemist on äh, Euroopa eelarvega, mis on äh, eel-, eelarve Brüsseli jaoks, äh, et see on eelarve institutsioonide jaoks. tegelikult on tegemist eelarvega, mis on mõeldud investeeringuteks meie piirkondadesse. ja me võidame selle demokraatliku debati, sest see sest nii me saame Euroopas selgeks teha, et et on olemas lisaväärtust, et on äh, investeeringud, mida on vaja Euroopas selleks, et äh, edendada ühtekuuluvuspoliitikat ja mm, regionaalpoliitikat. ma tean, et ma saan teiega arvestada, ma soovin teile väga edukat tööd siin ja jäägem ühendusse, jäägem ühendatuks selleks, et teha kõike selleks, et tagada ühtekuuluvuspoliitika edu, regionaalpoliitika edu, Euroopa edu, selleks, et meil oleks rohkem sotsiaalset õiglust, võimekust, äh, rohkem jõukust äh, meie äh, koduriikides, aitäh! ja viimaseks annan sõna eesistujale. siseminister esindab eesistujat Küprost. daamid ja härrad, kallid sõbrad sooviksin tänada korraldajaid selle äärmiselt olulise sündmuse korraldamise eest. see on hea näide sellest, kuidas on võimalik saavutada sünergiat, eh, korraldades eh, ühistes huvides koosolekuid, mis puudutavad kõiki Euroopa riike. Küprose eesistuja on võtnud endale kohustuseks töötada selleks, et saavutada parem Euroopa, Euroopa, mis on eh, kasvule suunatud ning kodanikele lähemal seal on õige segu solidaarsusest ja visioonist ja eesmärgikindlusest, distsipliinist. me peame kinni eh, põhiväärtustest ning ideaalidest, samas tugevdame sotsiaalset, sotsiaalset, territoriaalset ühtekuuluvust, eh, mis on sees kõikides meie tegevustes. mitmeaastane finantsraamistik aastateks kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend on Küprose eesistumise agenda eesotsas. eesmärgiks on saavutada progressi läbirääkimistel ning saavutada kokkulepe aasta kaks tuhat kaksteist lõpuks, nii nagu äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juuni ülemkoguga seda ette nägi. järgmine äh, mitmeaastane finantsraamistik peaks andma meile piisavad vahendid selleks, et me saaksime panustada äh, sellesse, et majanduskriisist välja tulla et meil oleks tugev terve alus selleks, et stabiliseerida Euroopa majandus ilma selleta, et satuks ohtu areng. ning ma saan aru sellest, millist muret väljendas Euroopa Parlamendi president varem. mitmeaastane finantsraamistik on vahend, mis võib Euroopa majanduse tagasi viia kasvule, eesistuja leiab, et kiire kokkulepe äh, õiglase, tõhusa Euroopa Liidu eelarve üle, see on meie jaoks võtme prioriteediks. eesistuja töötab siin äh, õiglase ja ausa vahendajana ning üritab äh, teineteisele lähendada vastaspooli ning leida kokkulepet, mis oleks vastuvõetav kõikidele osapooltele. selle raske majandusliku perioodi ja ebakindluse ajal on meie eesmärgiks äh, äh, näidata, milline on äh, tegelikkus ning käituda sellele vastavalt. selles kontekstis peaks kulutuste kvaliteet olema uues mitmeaastases finantsraamistikus kõige olulisemal kohal selleks, et tagada, et programmis, millel, programmid, millel on tõeline Euroopa lisaväärtus, ka rahastuse saavad novembri erakorraline ülemkogu, mida ees, äh, president Rompuy juba mainis, on äärmiselt oluline, sest äh, see on pühendatud täielikult mitmeaastasele finantsraamistikule. hetke majanduskriis äh, annab meile võimaluse mõelda selle üle, kuidas Euroopa regioonide linnad võiksid kasvu stimuleerida, Äh, investeeringuid, töökohtade loomist ja Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raames äh, on Euroopa regioonidel ja linnadel märkimisväärne roll mängida selleks, et Euroopa taastuks. välja pakutud uus ühtekuuluvuspoliitika, selle eesmärgiks on edendada majanduskasvu, luua töökohti, samal ajal ei tohi me unustada, et ühtekuuluvuspoliitika peamiseks eesmärgiks on vähendada äh, majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalseid lõhesid, mis endiselt eksisteerivad Euroopa regioonide ja liikmesriikide vahel ja mis on majanduskriisi tõttu isegi suurenenud. poliitika on kõige praktilisem demonstree-, näide Euroopa solidaarsusest ja selle peamiseks eesmärgiks peaks jätkuvalt olema Euroopa Liidu kodanike lähendamine igas mõttes ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiks on parandada konkurentsivõimet Euroopa regioonides, äh, aidates äh, välja tuua kõikide piirkondade konkurentsieelised ning mängides olulist rolli selleks, et äh, territoriaalne mitmekesisus Euroopa Liidus, et sellest saaks boonus. ühtekuuluvuspoliitikal on ka oluline roll mängida selleks, et äh, territoriaalne mitmekesisus muutuks äh, Euroopa Liidu sees äh, pluss plussiks, integreeritud lähenemisega, täielikult kaasates territoriaalset dimensiooni, nii nagu Lissaboni leping selle paika on pannud. Küprose eesistuja üheks peamiseks prioriteediks on ühtekuuluvuspoliitika äh, Äh, edukas juhtimine. meie ühiseks eesmärgiks on see, et kiiresti äh, lepitaks kokku uue seadusandliku paketi osas, raske töö on juba kandnud vilju, eelmisel nädalal, järgmisel nädalal üldasjade nõukogus äh, saa-, sõlmitakse ilmselt kokkulepe veel mõningates lahtistes küsimustes. üldasjade nõukogu nõukogus ja detsembris loodetavasti seal lepitakse kokku kõikide selle seadusandluse aspektide osas. Küprose eesistuja on ka äh, algatanud mitteametliku trialoogi Euroopa Parlamendi ja Komisjoniga. eesistuja eesmärgiks on saavutada ühtne arusaam äh, pädevate Euroopa Liidu institutsioonide vahel äh, Eh, problemaatiliste küsimustega pealt seetõttu andes liikmesriikidele ja regioonidele kindlust, eh, kui nad valmistavad ette oma programme. daamid ja härrad, regioonid mängivad eh, olulist rolli Euroopa Liidu strateegiliste eesmärkide saavutamisel. kogemus on näidanud, et traditsioonilised sektoraalsed tsentraliseeritud lähenemised Äh, ei ole tihtipeale suutnud toime tulla nende konkreetsete probleemidega, mis on erinevatel territooriumitel. uus lähenemine poliitika kujundamisele, juhtimisele nõuab äh, seda, et paremini on kasutatud ära kohapealsed teadmised selleks, et avalikud investeeringud oleksid konkreetned, et, et oleks parandatud teenuste pakkumine ning erakapital oleks mobiliseeritud äh, see teeb uue, annab uue rolli nii eh, riigivõimudele kui ka kohalikele omavalitsustele, kes peavad töötama partnerluses eh, ning eh, uus fookus on mitmetasandilisel juhtimisel, see tähendab seda, et viljakalt suhtlevad omavahel era- ja avalikud osapooled, finantsinstitutsioonid ning kodanikuühiskond üldiselt. piisavalt tähelepanu tuleb, tuleb pöörata ka kohalikele teadmistele, kavandamisele, Äh, järelmeetmetele, rakendamisele ja kõik selleks, et saavutada Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend eesmärgid, et meil oleks tark, jätkusuutlik, kaasav majandus. miinimumis tähendab see seda, et on tagatud, et kohalikel omavalitsustel on vahendid selleks, et nad saaksid aidata siis läbi viia vastavaid riiklikke strateegiaid ning riiklikes raamistikus kohalikel omavalitsustel on suurem ja parem arusaam sellest, milline, millised on kohalikud vajadused ja trendid ja seetõttu neil peaks olema ka pädevus omaenda Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaid täide viia. selles kontekstis eh, eh, võib Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika toetada kohalike omavalitsuste pingutusi alt üles lähenemises selleks, et saavutada majanduse areng. seetõttu on nüüd eh, aeg meil üle vaadata kohalike äh, majanduse arenguprogrammide ulatus ja suurus ning arutada seda, kuidas kohalikud majanduse arendamise strateegiad peaksid olema organiseeritud, juhitud ning hinnatud. loomulikult äh, tuleb arvesse võtta ka asjaolu, et äh, erinevad regioonid ja linnad on äh, teineteisest erinevad, nende äh, potentsiaalne majandusareng on erinev, aga ka nende pingutused selles suunas. ja seda tuleks ka arvesse võtta, kui äh, Euroopa Liidu poliitikaid lihtsustatakse ja kujundatakse, eriti just neid, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitikat. kokkuvõtteks äh, soovin ma rõhutada seda, milline roll võib olla Euroopa ülesel koostööl kohalike omavalitsuste, linnade, regioonide vahel tänases maailmas on see hädavajalik. koostöö regioonide vahel on äärmiselt äh, oluline vahend, millega saavutada mitmetasandilist valitsemist. see aitab kaasa Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiate saavutamisele. ja siinkohal tahaksin ma rõhutada, kuivõrd oluline on Euroopa territoriaalne koostöö, mis on eesmärk ka ühtse kuuluvuspoliitika all. seetõttu äh, pingutab Küprose eesistuja selleks, et tagada, et seadusandlik raamistik, mis reguleerib Euroopa territoriaalse koostöö äh, tegu-, äh, uue programmiperioodi jooksul, saab olema selline, mis parandab veelgi selle tõhusust. seetõttu äh, koostöö ja dialoog meie ning kodanike vahel on siin võtmesõnadeks. kallid sõbrad, soovin teile Eh, edu teie aruteludes, aitäh! Uh, kallid kolleegid, ma ütlesin just äh, president Van Rompuyle, et äh, Ehm, isegi vaatamata sellele, kui ta tahab hirmsasti siia jääda, on meil tema tooli siiski vaja. Ehm, uutele panelistidele ma tahaksin tänada kõiki, kes äh, kõnelesid, ehm, nad edastasid meile häid uudiseid, meil on oma tööd jätkata, veel kord suur tänu! That's all right. I think I would like to start the second ma arvan, et alustame nüüd oma kohtumise teise osaga ning äh, annan nüüd äh, juhtimise Jackie Davisele üle. meil on küll äh, vähem aega kui algselt planeeritud selleks teiseks osaks, aga siiski suur aitäh ja palun teile nüüd sõna. suur aitäh suur aitäh teile kõigile. nüüd, äh, nagu proua Hübner juba ka ütles, äh, liigume edasi paneeldiskussiooni juurde ning äh, selle pealkirjaks on Euroopa majanduse taastumine, ühtekuuluvuspoliitika Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, Euroopa regioonide ja linnade roll. meie avakõnelejad juba rääkisid, kui oluline on nende arvates linnade ja regioonide roll sellel kriitilisel ajahetkel ja seetõttu on oluline ka äh, ühtekuuluvuspoliitika ja äh, selleaastaste Ähm, avaduste päevade teemaks on Euroopa äh, regioonid ja linnad äh, kui muutuste alustalad. Äh, me arutame seda, mida nad on saanud ära teha, millist toetust nad vajavad. väga palju sellest mainisid ära juba ka meie esimesed kõnelejad, aga proua Hubne kõrval istub nüüd Ramon Luis Vascasel Siso, kes on regioonide komitee president, kes hakkab kohe kõnelema minu parema käel istub Johannes Haan, regionaalpoliitika volinik ning äh, ka äh, proua Danuta Hübner, kes ise ka ennast tutvustas äh, parlamendi regikomisjoni esinaisena ja mina olen Jackie Davis, ma juhatan seda paneeli väga aktiivselt, et oleks võimalik palju küsimusi ka esitada peale sõnavõtte. Te võite ka Twitteri kaudu meid jälgida ja küsimusi esitada ähm, Eh, kuulamissaalides on eh, lehed küsimuste esitamiseks, saaliteenindajad eh, korjavad need kümne-viieteist minuti jooksul kokku, palun esitage konkreetsed ja selgesõnaliselt oma küsimused ja kui tagapool istujad tahavad siin saalis küsimusi esitada, siis tulge palun liikuge ettepoole ja kasutage eespool olevaid mikrofone. alustagem nüüd ja ma palun, et kõnelejad ei võtaks sõna rohkemaks äh, kui seitsmeks minutiks, selleks et me saaksime ka küsimusi ära kuulata. ja ma palun, et meie kolm kõnelejat räägiksid sellest, milline on nende arvates linnade ja äh, regioonide äh, roll praegusel väga olulisel ajahetkel selleks, et tagada majanduskasvu ja töökohtade loomist ja et nad räägiks ka sellest, kuidas see kõik mõjutab meie ühtekuuluvuspoliitikat. ja palungi, lugupeetud president, alustage aitäh, lugupeetud äh, esineja, lugupeetud äh, president, lugupeetud asepresident, äh, lugupeetud fraktsioonide esimehed, lugupeetud kolleegid. viimase kümne aasta jooksul on avatud uste päevadest muut-, päevad muutunud äärmiselt oluliseks ja Euroopa institutsioonide jaoks on see hetk, kus äh, kuulatakse üksteist, äh, tehakse kokkuvõtteid ja tehakse et-, ettepanekuid ja mõeldakse, et kas Euroopa Liidu äh, vahendid vastavad äh, kohalikele vajadustele. Euroopa piirkondadele ja linnadele on avatud uste päevad äh, võimaluseks saada teada, et millised poliitikad toimivad teistes piirkondades, õppida üksteiselt, luuakse kontakte, luuakse uusi võrgustikke ja me näeme, hetki, mis on äärmiselt olulised Euroopa piirkondade ja linnade arengu jaoks juba on öeldud, et mõne nädala pärast Euroopa Liidu juhtivad poliitikud võtavad vastu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku. me kuulsime, mida ütlesid äh, presidendid Schulz, Van Rompuy ja minister Ma Mavro. Äh, ma tahaksin tänada neid selle eest, et nad siin osalesid, äh, ehkki nende osalemine oli väga lühiajaline, on sellele, et äh, Euroopa Liidu kõrgemad juhid osalesid avatud uste päeval, ähm, see tähendas, et ühtekuuluvuspoliitika on võtmetähtsusega tööriist selleks, et äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend poliitikat ellu viia ning me loodame, et äh, need otsused, mille riigi ja valitsusjuhid võtavad järgmistel nädalatel, on kooskõlas Euroopa Liidu teekaardiga, mis äh, võeti vastu selleks, et äh, edendada majanduskasvu ja tööhõivet ma arvan, et meile kõigile peaksid selged olema järgmised põhimõtted. esiteks, meie investeeringud peavad olema suunatud projektidesse, mis edendavad äh, majanduskasvu. teiseks peame tagama selle, et Euroopa vahendeid Äh, Euroopa vahenditel oleks konkreetne tulemus, mida, käegakatsutav tulemus kodanike jaoks. vaja on edendada territoriaalset ühtekuuluvust ning äh, riigi, piirkonnad ja linnad peavad kasu saama ühisturust. Te teate, et kui meil ei õnnestu konkreetseid tulemusi saavutada või kui otsused äh, ei ole kooskõlas üksteisega, siis äh, ei mõistaks äh, kohalike ja piirkondlike esinduskogude liikmed seda ja ka kodanikud ei mõistaks seda. regioonide komitee on selles osas võtnud selge seisukoha. meil on vaja Euroopat, mis edendaks nii vastutustundlikkust kui solidaarsust. me vajame Euroopat, mis äh, tekitaks lootust, mis ühendaks inimesi ja invest-, inimestesse investeeriks me soovime Euroopat, mis oleks ettevalmistatud äh, tuleviku jaoks, me tahame konkurentsivõimelist äh, Euroopat, Euroopat, mis äh, oleks äh, valmis astuma vastu tuleviku väljakutsetele ja seetõttu me soovime, et et eelarves äh, kajastuks edaspidigi see, et ühtekuuluvuspoliitika on võtmetähtsusega tööriist. väga oluline on, et piirkonnad seda äh, loo-, mõistaks äh, ja toetaks ja loeks töökohti. kas meil on alternatiive? mina vastaks, et meil ei ole alternatiivi majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse potentsiaali kasutamata jätmine tähendaks seda, et meie piirkondadel on vähem võimalusi selleks, et kriisist äh, välja saada. regioonide komitee avaldab homme oma arvamuse mitmeaastase finantspers-, äh, raamistiku kohta ning meie nõuame sellist Euroopa Liidu eelarvet, mis oleks usaldusväärne ja mis äh, ületaks ühte protsenti SKT-st, SKT me soovime eelarvet, mis tugineks uutele omavahenditele, mis äh, oleks tä-, täiendaks kohalike riikide eelarveid ning mis äh, võimaldaks läbi viia muutusi, kui muutuvad äh, kohapealsed olud. kui Euroopa Liidu eelarvet vähendataks mis ähm, üheksakümne nelja protsendi ulatuses on investeeringute eelarve, siis äh, tähendaks see seda, et äh, läheksid äh, kaduma ka seni saavutatud edusammed. see eelarve on andnud panuse, meie Euroopa Liidu eelarve, eelarve on andnud panuse sellesse, et piirkonnad, mis on olnud edukad, on saanud sellest kasu, olukord ei ole lihtne. meil peab olema selge see, et lahenduseks saab olla ainult see, et kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kaasataks, oluline on report-, proportsionaalsuse küsimus, uus pakt, millest rääkis härra Barroso, peab neid põhimõtteid järgima. ning lõpetuseks minu poliitilised pri-, prioriteedid minu presidendiks oleku ajal on Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia, oluline on kasutada Euroopa Liidu eelarvet selleks, et paremini investeerida, regioonide komitee edendab avaliku eelarve mõistlikku kasutamist, me võitleme selle eest, et Euroopa Liidu eelarve täiendaks liikmesriikide eelarveid, ja mm, see käib ka Euroopa Investeerimispanga vahendite kohta. me täname teid äh, ava-, selle eest, et avatud uste päevad toimuvad kümnendat korda, see on meie äh, tee, kuidas äh, liikuda suurema majanduskasvu ja tööhõive poole, aitäh! suur aitäh! Ähm, saate rääkida ka sellest, kui oluline on see, et eh, novembris tippkohtumisel võetakse vastu õige otsus, sellest rääkisid ka eelkõnelejad ja nüüd, lugupeetud volinik, eh, saate sõna teie, et eh, ja te räägiksite oma mõtetest seoses meie tänase teemaga, milleks on Euroopa linnad ja piirkonnad, muutuste alustalad. jah, tõesti, Jackie, aitäh, lugupeetud president Danuta, lugupeetud daamid ja härrad Äh, Ramon Luis Murcia esindajana äh, ma tahaksin äh, teile avaldada kaastunnet nende kümne ohvri tõttu, kes üleujutustes surma on saanud. palun edastage meie kaastunne nende kümne inimese pereliikmetele ja lähedastele. ma tahaksin tervitada teid kõiki, kes te siin olete selleaastastel avatud uste päevadel. jah, tõesti ähm, kümne aastase aja jooksul oleme liikunud nutika, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu suunas. ma loodan, et ähm, Euroopa tulevik saab olema ka üldiselt äh, samadest põhimõtetest liigutatud. Äh, siin on juba eelnevalt äh, mitmel korral mainitud seda, et äh, need avatud ustepäevad on väga olulised, me oleme eelarve läbirääkimise valdkonnas juba lõpupoole jõudnud ja ühtekuuluvusreformi ettepanekud asjas ka ja seetõttu on tõenäoliselt praegu tegu võimal-, viimase võimalusega saata välja selge signaal seadusandjatele. Ähm, ma arvan, et et teie peate ka oma huvide eest oma mm, pealinnades võitlema äh, Ähm, oma ähm, rahandusministeeriumides äh, ja rahandusministrite juures, ma arvan, et lähinädalatel on see kõige olulisemaks küsimuseks. Euroopa Liit on endiselt äh, ülesande eest, milleks on kriisist väljumine. see kriisist väljumise strateegia on esmanes kolmele äh, sambale tuginev. riigi rahanduse kordapanemine, struktuursete reformide läbiviimine konkurentsi suurendamiseks ning suunatud investeeringute tegemine majanduskasvu ja töökohtade loomiseks Äh, ühtekuuluvuspoliitika peab selles kõiges olulist rolli mängima. me oleme äh, saavutanud juba väga palju ära selleks, et äh, muuta ühtekuuluvuspoliitika imidžit. ma mäletan, kui ma oma tööga alustasin, siis ei olnud ühtekuuluvuspoliitikal prioriteetset rolli <clears throat> tänaseks aga kolm aastat hiljem nüüd võib öelda, et ühtekuuluvuspoliitika on saanud kesk, tähtsa rolli kõikides võtmetähtsusega dokumentides Euroopa Liidu tasandil. me räägime siin eelarve ettepanekutest, äh, riigispetsiifilisest ettepanekutest äh, ja äh, majanduskasvu lepe, mis juunikuus ülemkogul vastu võeti ja seda kõike headel põhjustel, sellepärast et üheskoos oleme suutnud muuda inimeste mõtlemist ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. minu eelkäija Danuta Hübner äh, sillutas sellele tee sest ta pani ühtekuuluvuspoliitika vastavuse Lissaboni äh, agenda eesmärkidega. Äh, ma tuletan teile meelde seda, et äh, struktuurifondide raha suunati majandusse sellepärast, et raha majanduses hoida Ehm, mina olen vastutanud selle eest, et me oleme kaasrahastamismäära suurendanud, me oleme muutnud seadusandlust selleks, et lihtsustada VKE-de juurdepääsu rahadele ning me oleme reprogrammeerinud üle kolmekümne miljardi euro selleks, et keskenduda esmajoones nendele valdkondadele, mis eh, on suunatud jätkusuutlikule kasvule ehm, eh, eh, taristutele ehm, ja Eh, haavatavatele rühmadele, näiteks me oleme teinud tööd selle nimel, et võidelda noorte tööpuuduse vastu. esialgsed hinnangud ütlevad, et meie ümberprogrammeerimine ning Barroso algatus eh, võivad eh, lõppude lõpuks tagada juurdepääsu rahadele üle viie tuhandele, viiekümne kuuele tuhandele VKE-dele ning see aitab võidelda ka tööpuuduse vastu liikmesriigid on öelnud, et äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on loodud kaks tuhat kümme, kakssada kümme tuhat uut töökohta ja äh, kokku on suudetud äh, selle perioodi algusest luua nelisada viiskümmend tuhat uut töökohta ja no võttes arvesse ajavahet rakendamise alguse ja töökohtade loomise vahel, siis eeldatakse, et töökohtade panus veelgi suureneb loomulikult äh, need äh, pingutused ei oleks olnud äh, edukad ilma teiepoolse panuseta ning valmiduseta kiiresti ja arukalt tegutseda ja ma tahaksin teid kõiki selle eest tänada. kuid äh, poliitika peaks parandama oma tõhusust ja toimimist ja seetõttu oleme meie tulnud välja ettepaneku kahe tuhande neljateistkümnenda aasta järgseks poliitikaks selleks, et äh, aruka, jätkusuutliku ja sotsiaalselt kaasava investeeringu põhimõte mm, kaasata mm, temaatilisse kontsentratsiooni, eh, selleks, et eh, olla just tulemustele keskendunum. lisaks eh, sellele oleme me julgustanud ühiseid algatusi, mis on piiriülesed, eriti puudutavad need Euroopa Liidu strateegiat, mis on suunatud Balti ja Donau piirkondadele. ma olen veendunud, et kõik need meetmed on aidanud meil äh, ühtekuuluvusteema äh, panna äh, majanduskasvu tegevuskava keskmesse. aga lugupeetud daamid ja härrad, selline roll toob endaga kaasa ka suurema vastutuse ja ühtekuuluvuspoliitika on ilma kahtluseta ähm, rambivalguses ja suure kontrolli all ja nüüd me peame palli väravasse lööma, see tähendab seda, et me peame oma lubadused ka täitma me peame näitama, et ühtekuuluvuspoliitika rahasid kasutatakse tõhusalt, ning hästi ning et me oleme valmis tegema kõik selleks, mis on vaja, et saavutada majanduskasvu ja töökohti, eriti just noortele inimestele. ja me peame näitama ka seda, et me võtame tõsiselt eh, oma reformi ettepanekuid temaatilise konsultatsiooni valdkonnas, eh, tingimuslikkuse küsimuses ja tulemustele suunatuse valdkonnas. me peame näitama, et selline temaatiline kontsentratsioon tagaks selle, et eh, investeeringute struktuur oleks õige. ma tean, et regioonid võib-olla seda alati raport ei tervita, aga uskuge mind, minevikust me oleme näinud seda, et palju on investeeritud alustaristustesse, mis ei suutnud saavutada kogu potentsiaali ähm, äh, seetõttu, et ei suudetud VKE-desse investeerida, sellist olukorda tuleks vältida. Äh, me peame Äh, vaatama, kuidas hinnata mm, programme ja kuidas äh, panna alus tõelisele poliitilisele arutelule, mis puudutab äh, sisu, mitte protseduure või menetlusi ähm, arukad strateegiad on väga olulised, meil on vaja häid analüüse ning andmete kogumist selleks, et oma eesmärke saavutada. samal ajal me peame rõhutama seda, et me oleme pühendunud majanduskasvu ja töökohtade loomisele ja seda ka oma reformi ettepanekus ja seda selleks, et äh, rõhutada just struktuursete reformide olulisust. ma tean jällegi, et paljud teist ähm, omavad kõhklusi äh, nende põhimõtetega seoses, aga ma võin teile öelda seda, et need põhimõtted on äh, meie reformi keskmeks ja need toovad välja olulise küsimuse olla või mitte olla kui me ei ole usaldusväärsed eh, nendes valdkondades, eh, siis eh, võib juhtuda see, et poliitika kaotab oma olulisust. ma arvan, et seda hinda ei taha meist mitte keegi maksta ja tegelikult ei saa seda endale mitte ükski regioon ega liikmesriik ka lubada. ühtekuuluvuspoliitika on mõnes liikmesriigis moodustamas viitekümmet protsenti avaliku sektori investeeringutest seitsmeaastase perioodi jooksul. ma ei tea mitte ühtegi regionaalset ega riiklikku eelarvet, mis oleks nii pikaks perioodiks ette nähtud ja veelgi olulisem on see, et selline investeeringute garantii äh, meelitab äh, ligi veelgi rohkem erasektori investeeringuid. temaatiline kontsentratsioon ja äh, tulevikule suunatus aitavad meid seda olulist poliitikat paremini ka maha müüa nii-öelda. ja Ehm, me peame mõtlema tegelikult ka kaugemale kui aasta kaks tuhat kakskümmend ja seetõttu on minu jaoks olnud väga oluline ehm, poliitikat eh, konsolideerida ühtekuuluvuspoliitika eh, roll ja eesmärgid muutuvad. ühtekuuluvuspoliitika ei aita mitte ainult eh, vaesematel regioonidel teistele järele jõuda. järjest rohkem ja rohkem on selle lisaülesandeks Euroopa Liidu eesmärkide elluviimine üle kogu Euroopa Liidu, andmaks stiimuleid kõikidele regioonidele. Ähm, see hõlmab vähem arenenud piirkondi, üleminekupiirkondi ja rohkem arenenud piirkondi. ma tahan selgelt välja öelda selle, et mm, me ei taha loobuda selle kõigega seoses äh, ühtekuuluvuspoliitika traditsioonilisest rollist, milleks on äh, vaeste riikide järeleaitamine. ma tahaksin teile öelda et, et seitsekümmend protsenti eelarvest on eraldatud just vaestele piirkondadele selle eesmärgi täitmiseks Need vaesed äh, piirkonnad on õnneks ainult äh, kakskümmend viis protsenti kõikidest piirkondadest. ja muide, äh, see hõlmab ka kahtekümmet viite protsenti ainult kogu Euroopa elanikkonnast. aga samas on oluline mõista ka seda, et mitte ühelgi regioonil ei ole tagatist õitsengu saavutamiseks. Ähm, kiiresti muutuvas üleilmses maailmas on piirkonnad pidevalt silmitsi uute väljakutsetega. ma mäletan, et Soome oli tõsise äh, majanduskriisi ees üheksakümnendate esimesel poolel esmajoones seetõttu, et endise Nõukogude Liiduga kaubandused katkesid ähm, nelja aasta jooksul majandustootlikkus vähenes üle kümne protsendi ja tööpuuduse määr suurenes neli korda mm, kuni seitsmeteistkümne protsendini. Soome äh, tegi väga suuri eh, püüdlusi eh, selleks, et konsolideerida riigieelarvet, aga teadusuuringutes ja arengutegevustesse siiski raha suunati. ja eh, need olid stiimulid struktuurseteks muudatusteks, mis aitasid parandada Soome konkurentsivõimet ning Soome sai kasvada teadmiste põhjal ja seetõttu on meil vaja rohkem investeeringuid oma poliitikasse kõik minu kolleegid on seda ka välja toonud, ma ei hakka kõike seda uuesti üle kordama, aga ääretult oluline on see, et me kasutaksime ära need mõned nädalad, mis meil on järele jäänud ja president Van Rompuy ütles väga selgelt välja selle, et äh, Äh, ta on välja kuts-, äh, kokku kutsunud äh, novembrikuuks erakorralise ülemkogu. me peame selle aja, mis sinnani on jäänud, ära kasutama ja ma loodan, et need avatud uste päevad toovad kaasa selle, nagu ma juba oma sõnavõtu alguses ka ütlesin, et see üritus saab olema äh, oluline üritus, mille käigus meie linnad ja piirkonnad äh, ja kohalikud omavalitsused saavad selgelt väljada selle, et meil on vaja eelarvet selleks, et äh, Euroopa kodanikele ja turgudele saata välja selge sõnum selleks, et, ähm, et tagada ähm, investeeringuid, tagamaks majanduskasv ja töökohtade loomine, aitäh! suur aitäh, äh, härra volinik, päris palju on siin äh, arutada, aga see, mida te ütlesite, et palli löömine üle värava joone, see ongi asi, mida me siin arutame. eelarve puhul äh, me tahame nõukogu veenda nendes argumentides, aga enne kui me diskussiooni alustame, annan sõna proua Hübnerile, kes annab meile oma avamõtted ja siis alustame debatti aitäh, Jackie, päris palju on juba öeldud, nii et ma ei hakka seda kordama, tahaksin aga öelda, et kindlasti on kasulik äh, vaadata tulevast ühtekuuluvuspoliitikat äh, ja perspektiive sellele, nendele kolmele tegevusele, mida mitmed kõnelejad on maininud, mida Euroopal vaja on, ehk siis äh, rahastamise, jätkusuutliku rahastamise taastamine, äh, struktuurireformid ning investeeringud majanduskasvu töökohtadesse ja konkurentsivõimesse, sest et ühtekuuluvuspoliitika on see, mis kindlasti kuulub investeeringute majanduskasvu töökohtade poole peale. vaatame, mis Eh, toimub ka sellega, kuidas jätkusuutlikult suudetakse eh, avalik fiskaalsituatsioon Euroopas eh, korda viia, kuidas me sõltume struktuurireformidest, teame, et ühtekuuluvuspoliitika puhul on ex-ante tingimus tegelikult selle, suuresti just struktuurireformide kohta, nii et ühtekuuluvus tuleb investeeringu kasvupoliitika alla, aga see on tihedalt seotud ka teiste tegevusvaldkondadega Euroopa Liidus. ja oluline on ka mainida, Äh, et äh, kasvupingutused peavad olema hästi korraldatud äh, kõikide juhtimistasandite vahel, aga ka erinevate poliitikate vahel, erinevate poliitikavahendite vahel ja me peame töötama koos sest need, kes kasvu loovad, ei ole mitte alati need, kes loovad tingimused, mis siis soodustavad või mitte majanduskasvu. nii et see samuti nõuab ühist tegevust, mis suudaks mobiliseerida selle väga tugeva konvergentsimehhanismi, mis Euroopa Liidul on, ehk siis ühtekuuluvuspoliitika, mis laseks meil kasu saada ka territoriaalsetest teenindusest sõltumistest. teine asi, mida tahan teiega jagada, on seotud asjaoluga, et äh, me kõik oleme veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika on investeeringute poliitika kahtlemata, aga mina läheksin siin sammu võrra kaugemale ja ütleksin, et ühtekuuluvuspoliitika aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, see, kuidas ta on äh, struktureeritud, kuidas me oleme pakkunud välja, et ta programmeeritakse, kuidas seda haldama hakatakse, see, et on seal mitmetasandiline juhtimine ja samal ajal on äärmiselt konkreetsed suunatud tegevused see ei puuduta ju mitte ainult investeeringute poliitikat, see on investeerimiskava Euroopale ja aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ja mida see siis tähendab, et ühtekorralduspoliitikat võib näha registreerimiskavana, need, see on oluline meie jaoks, kes räägivad läbi tulevases regulatiivraamistikus, nagu te teate, siis see läbirääkimiste protsess parlamendi ja ülemkogu ning kom-, vahel käib komisjoni osalemisel, oluline on näha seda, et see uus raamistik peab tagama, et see poliitika annab mitte ainult äh, äh, suured finantsstiimulid, vaid et see annab ka äh, stiimuli muudu-, muudatusteks, et see poliitika toob endaga kaasa muudatused Euroopa Liidu jaoks. see on alati olnud tulevikku vaatav poliitika, kui me hakkame rääkima siin kliimamuutustest, energiatõusust, siis seda tegime juba aastatel kaks tuhat viis, kaks tuhat kuus, aga leian, et täna peab see Äh, poliitika olema rohkem tulevikku vaatav kui kunagi varem, see tähendab seda, et äh, kui me arutame strateegilisi eesmärke aastaks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, siis me peame vaatama tegelikult aastast kaks tuhat kakskümmend kaugemale, sest äh, see on just see, mis peaks poliit-, investeeringu struktuuri paika panema siin poliitikas. selleks, et sellest poliitikast saaks investeeringute kava, siis ta peab andma meile ka raamistiku, mis äh, tõlgendab Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia kohalikesse, regionaalsetesse, riiklikesse eesmärkidesse niimoodi, et tõhusalt kasutatakse ära kõikide valitsustasandite kasvupotentsiaal ja see sõltub suuresti sellest, kuidas poliitika paika on pandud regulatiivses mõttes. kolmandaks, see on avalik poliitika, aga selle eesmärgiks on tuua kaasa investeeringuid erasektorilt, ehk siis siin regulatiivraamistikus me peame eh, nägema eh, seda potentsiaali mõjutada. Eh, et see poliitika oleks iseloomult atraktiivne ka erainvestorile ja see poliitika peab siin regulatiivraamistikus olema korraldatud niimoodi, et see vähendaks riski, sest et täna on riski investorile liiga palju äh, niimoodi, et targalt on kombineeritud era- ja avalik sektor, nii et meil oleksid väga stimuleerivad tingimused ka avaliku ja erasektori partnerluseks. Need struktuurifondid peavad kaasa tooma endaga majanduskasvu, struktuurilisi muutusi vähe ning vähendama seda konkurentsilõhet ja samas tuleb neil toime tulla ka kohalike territoriaalsete eripäradega ja seetõttu me peame nõudma kõikidelt kohalikelt regionaalsetelt osapooltelt, et neil oleksid olemas targad regionaalsed strateegiad, et nad saaksid neid asju teha, et nad saaksid need kaks äh, äh, tegevust kombineerida omavahel. ja järgmiseks, äh, kui me tahame võtta arvesse territoriaalseid eripärasid, siis me peame selgelt nägema, et regulatiivraamistikus oleks tagatud selline lähenemine, mis põhineb poliitika segul, et see on, et seal on selge erinevatest äh, osadest koosnev lähenemine. ja siis me saame siin poliitikas arvestada ka territoriaalsete eripäradega. investeeringupoliitikana ütleksin, et see raamistik peab poliitika kujundajatele andma võimaluse määratleda ning toetada uusi kasvufaktoreid. Need äh, uued kasvufaktorid on alati äh, väga riskantsed ja kui me seda kõrget investeeringuriski raamistikku ei pane, siis äh, meil ei ole selliseid investeeringu prioriteete, mida me tahaksime saavutada, mis põhineksid uutel kasvufaktoritel. ja siin kontekstis tahaksin mainida ka, et äh, see poliitika, investeeringute poliitikana on mõttekas, kui ta võimaldab ligipääsu rahastusele niimoodi, et on võimalik kavandada terve investeeringute tsükkel ja kui meil on see makromajanduslik tingimuslikkus, mis läheb kaugemale ühtekuuluvusfondist, see on riiklikul tasandil, kui me laiendame seda kohalikule regionaalsele tasandile, siis äh, meil ei ole seda stabiilsust, mis võimaldaks äh, kavandada tervet investeerimistsüklit, nii et me peame läbirääkimiste käigus äh, pidama meeles kõiki neid eesmärke, kui me üritame leida kompromisslahendusi. vabandust, Jackie, pean kahte asja veel ütlema. ütlen, et on üks suur risk, mida me täna ei aruta, aga mida me praktikas näeme, et see kriisiga seotud ees, eelarve koliseer-, konsolideerimisprotsess liikmesriikidel, see vähendab investeeringuvõimekust kohalikul regionaalsel tasandil ja see, igal pool, kus ma olen käinud, on, olen ma näinud, et see on suur takistus tuleviku ühtekuuluvuspoliitika, siin on öö, olemas siin väidetakse, et tsentraliseeritud tegevus on odavam ja parem, aga see on viga aga me peame tagama selle, et poliitika muutmine ei muu-, võtaks meilt ära seda, mida me oleme juba saavutanud. ja lõpetuseks eel-, eelarve aastat, aastal kaks tuhat kakskümmend, siin on küll tegemist kiireloomulise küsimusega, aga kui me, kui me vaatame äh, seda ettepanekut, mis teiseks eelarveks on tehtud, et meil on see suurenenud eelarvevõimekus, mida esitatakse oktoobris, siis väga vähe on lootust, et äh, novembris toimub see tippkohtumine, kus tehakse otsus, nii et näen, et risk on, et lõppotsus äh, lükkub edasi järgmise aasta algusesse ja seda väljakutset tuleb võtta tõsiselt, kui te lähete tagasi oma kodudesse. suur aitäh! aitäh teile kõigile kolmele! me teame, kui tõsine on olukord, me teame, mis on kaalul, tahan küsida ühe kiire küsimuse ja siin on terve rida inimesi, kes on palunud sõna. pean rõhutama, et me oleme juba ajagraafikust maas, nii et kavatsen distsipliinist kõvasti kinni pidada ja palun, et inimesed väljendaksid ennast kiiresti ja selgelt. aga küsin, kiire küsimus teile, enne kui lahkume. Martin Schultz mainis oma avasõnavõtus seda ühtekuuluvuspoliitika sõprade gruppi ja see eelarvedebatt, seda iseloomustatakse nüüd ühtekuuluvuspoliitika sõbrad versus äh, parema kulutamise sõbrad ja minu küsimus on teile, et see tähendaks ju seda, et peab olema üks või teine. kas te olete nõus selle mõttega, et äh, saab olla ka ühe või teise sõber ainult? härra volinik kõigepealt. hea sõnum on, et äh, meil on ainult sõbrad. ja et meil ei ole vaenlasi. ja see tähendab, et äh, meie president juba ühendas need ühend-, ühtekuuluvuspoliitika sõbrad ja, ja parema kulutamise sõbrad ja sellest sai kokku ähm, majanduskasvu sõbrad, Friends of Growth, ja see tähendab, et siin ei ole vastuolu üks äh, tähendab äh, arukaid investeeringuid ja teine tähendab seda, et arukaid investeeringuid tehakse nii, et see on jätkusuutlik, nutikas ja et see avaldab ka mõju, nii et tegelikult seal ei ole mitte mingit äh, ähm, vastuolu ja tegemist on siis ühe protsendiga majandus RKT-st ja seetõttu tuleks saata välja ka selge sõnum, mis novembris ehk siis me peame muutma seda, kuidas seda diskussiooni kujundatakse, sest et jäetakse mulje, et üks seise vastu ja ilmselt te olete valinekoguga nõus, et see ei ole õige tõlgendus. no miren, yo mm, represento una institución en la que estoy plenamente convencido eh, aquí hay uh, I aitäh, mina esindan institutsiooni ja olen veendunud, et ühtekuuluvuspoliitikal on rohkem sõpru kui vaenlasi, et praktiliselt on meil ainult sõbrad, sest kõik piirkonnad saavad vahendeid. teine küsimus on aga see, et äh, millised äh, piirkonnad kasutavad rohkem raha ära kui teised. aga regioonide komitees teame väga selgelt, et äh, ühtekuuluvuspoliitika on suur vahend selleks, et tasandada erinevusi, mis piirkondade vahel on välja kujunenud, rikaste ja vaeste piirkondade vahel mm, valitsevaid erinevusi aga samas me ei tohi ka ära kaotada oma erinevusi. proua Hübner, volinik rääkis uuest mõtlemisest ja te, ja ta ütles, et seda, teie alustasite seda eh, ja aga kui me debatti niimoodi alustame, siis tekib oht, et me oleme tagasi vana ühtekuuluvuspoliitika juurde, nii et me peame selle küsimuse, eh, sellega tegelema. mina olen siin piisavalt kaua olnud, et aru saada, et meil on alati sellist tüüpi debatt, kui meil on eelarve läbirääkimised eh, Äh, ma olen nõus äh, kõigi, enamike argumentidega, mida paremate kulutamiste rühm äh, soovitab, me, sest et meil on selline ühtekuuluvuspoliitika juba aastakümneid, mis suunab ikkagi raha paremini kulutama, aga poliitikasse on sisse smugeldatud selliseid elemente, mis seda poliitikat täielikult muudavad ja siis tuleb arutada Euroopa üleselt seda kõigi osapooltega, kas me tahame eh, eh, seda või mitte, kas me tahame hinnata niimoodi eh, seda või mitte, nii et siin on kindlasti, mida arutada, aga ühtekuuluvuspoliitika ja parima kulutamise sõbrad kindlasti tahavadki tegelikult kõige paremini kulutada, mis tähendab, et kõige paremini on Euroopa rahastus investeeritud. aga me peame kindlasti arutama kõike, see peab kõik olema aruteludeks avatud. nagu te kõik teate, siis see poliitika on üks reformitumaid poliitikaid, aga ma loodan, et iga reformiga oleme me saavutanud parema poliitika ja meil on olnud äh, äh, head argumendid. aitäh, tahaksin küsida palju küsimusi, aga nüüd tahan anda ka sõna teistele. terve rida inimesi on palunud sõna kommentaarideks. üks kommentaar, üks kiire märkus kõigile ja siis tulen tagasi paneeli juurde. ma olen saanud ka küsimusi Twitterist ja kuulamissaalidest, need võtame hiljem aga nüüd annan sõna proua Breslale, kes on varasem regioonide komitee president ja nüüd esimene asepresident. Eh, eh, aitäh. kui teil midagi selle vastu ei ole, Tšeki, siis eh, sooviks ma kõigi meie komitee fraktsioonide nimel väljendada president äh, Valkarcel Sisole meie kaastunnet, väljendada seda kaastunnet tema piirkonnale, sest äh, seoses üleujutustega äh, toimus need dramaatilised sündmused ja sellele lisandub ka maavärina draama. meil on vaja Euroopas solidaarsust, vaja on sekkuda selliste poliitikatega, mis tagaks piirkondade äh, Ähm, ohutuse, julgeoleku, meil on juba mõningaid äh, algatusi, me loodame neid kiirendada, me loodame, et need annavad äh, panuse sellesse, et meie kok-, kokkuvõttes osutuksime edukaks. mõningad märkused, mis puudutavad äh, regioonide komitee arvamust, me aval-, anname arvamuse mitmeaastase finantsraamistiku kohta ja juba öeldi, et, et äh, praegu äh, tuleb silmas pidada seda, et jõutaks heale kokkuleppele nii parlamendiga kui äh, teiste institutsioonidega, aga eelkõige tuleks silmas pidada seda, et see ähm, kokkulepe oleks hea piirkondadele, me saame toetada sellist eelarvet, kus võimaldatakse toetada kõiki piirkondi, neid piirkondi, kes peavad läbi viima reforme, sest ka konkurentsivõimeliste piirkondade puhul on asi nii, et varem oli tegemist vägagi edumeelsete ja piirkondadega, aga praegu on neid äh, kriis väga rang-, rängalt tabanud. me oleme töötanud äh, välja äh, raporti, mis samuti homme avaldatakse ja sellega seoses ma meenutaksin ka paari asja, mis puudutab üldpõhimõtteid, siis me ei tohi unustada, et investeerimisvahendid on ainsad vahendid, millega piirkonnad ja linnad järgnevatel aastatel üldse arvestada saavad, nii et seetõttu on nad väga vajalikud ning teiseks ma tahaks äh, kõnelejal palutakse teha lühidalt. ma tahaks meenutada, et kaasotsustamine on väga oluline põhimõte, väga paljud teemad, mis on täna väga olulised äh, nõukogu aruteludes on teemad, mis puudutavad meid ja me tahaks, et meiega korralikult konsulteeritaks ning lõpetuseks on ähm, dokumendid, mida komisjon äh, edasi, mm, edastas meile ja need ei jäta muljet paremast äh, raha kulutamisest. Ähm, meil oleks vaja menetluste lihtsustamist, meil on tegelikult mulje, et tegelikult toimitakse väga sektoripõhiselt ja tegelikult ei võeta arvesse territoriaalset äh, lõimimist ning seda tuleks samuti arvesse võtta. Uh, Lambert van Nistelrooy parlamendisaadik soovis sõna Eh, aitäh. Eh, me oleme praegu Euroopa Parlamendis eh, ja peame seda arutelu ning seetõttu on väga hea, et me mm, saame rääkida sellest, et milline on praegune olukord. regionaalarengu komisjon sai mandaadi esimest korda hääletada neljasadat muudatusettepanekut ja pidada läbirääkimisi nõukoguga. ja seda me just soovimegi, me soovime äh, samm-sammult äh, kogu seda arhitektuuri, millele, ülesehitust, millel see põhineb, äh, nõukoguga läbi rääkida. aastal kaks tuhat kolmteist peavad äh, partnerluslepingutega olema seotud juba ka peavad olema partnerluslepingud ning kui me kaotame äh, aega, siis äh, me ei saa korralikult arutada instrumente, aga see oleks väga oluline. lugupeetud sõbrad, ma saan teile kinnitada, et teil on parlamendis palju sõpru ja et me oleme äh, kindlalt ka parema raha kulutamise sõbrad ja me oleme ka ühtekuuluvuspoliitika sõbrad. me üritame neid asju ühendada ja siin on juttu ka sellest Stairway to Excellence äh, Ähm, mõttest ja me peaksime hoolitsema selle eest, et meie vahendeid kulutatakse äh, ka vähem arenenud piirkondades nii, et äh, me liiguksime edasi äh, teadusliku tipptaseme suunas, et, et me saaksime vahendid, mis on tänapäeval vajalikud ja ma arvan, et meil on nii paremad võimalused oma argumente läbi suruda. palun järgnevatel kõnelejatel veelgi lühemalt sõna võtta, sest et mul on umbes kahekümne viiest nimest koosnev äh, nimekiri, kakskümmend minutit on aega, tahan anda ka paneelile aega veel rääkida. Michael Schneider, palun järgmiseks. Sorry, some technical problems vabandust, olid mõningad tehnilised probleemid. proua Hübner, härra volinik, äh, lugupeetud president viimase poole tunni jooksul oleme arutanud väga paljusid teemasid, mida Koter ja Regi kolmapäeval äh, uuesti süvitsi arutama hakkavad. ma äh, kutsuks kõiki üles äh, seal koosolekul osalema ja ma tahan selle teema kohta kokkuvõttes äh, öelda seda, mida meie Euroopa Rahvapartei fraktsioonis äh, arvame, aga sama mõtlevad ilmselt ka teised äh, fraktsioonid regioonide komitees. meil on mit-, finantsperspektiivi puhul ja, ja struktuurifondide määruse puhul vaja tulemusi aasta lõpuks, me oleme piirkondades ja kohalikes omavalitsuses, peame välja töötama programme selleks, et mis hakkaksid toimima alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastaks, meil on vaja äh, kiireid otsuseid piirkonnad soovivad anda oma panuse Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia jaoks, me tahame kasutada äh, struktuurifondide vahendeid selleks, et äh, luua töökohti, luua majanduskasvu, aga me saame seda teha üksnes siis, kui meil esiteks on piisavalt vahendeid ja seda arutatakse novembris, Herman van Rompuy julgustas meid ja teiseks saame seda teha üksnes siis, kui äh, struktuurifondide kasutamise reeglid äh, annavad meile piisavalt mänguruumi selleks, et me saaksime äh, koha peal töötada välja regionaalarengu kontseptsioone, meil on siin väga erinevaid arvamusi ning me saame seda üksnes siis, kui, ma kordan, otsused on Äh, õigeaegsed ja nii välditakse ohtliku lünga tekkimist kahe tuhande kolmeteistkümnenda ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta vahel. Jan Olbrist, palun <clears throat> yes,. Here... aitäh. Äh, meil on siin äh, regionaalide lendadega valik, kas olla väga diplomaatiline vaid, või olla väga avatud ja kuna meil on siin avatud ostepäevad, siis me peaksime ehk üritama olla ka avatud ja mitte väga diplomaatilised, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast. tahan lihtsalt öelda, et äh, loomulikult äh, parlamendisaadiku seisukohast on siin selge lõhe ühtekuuluvuse sõprade ja parema kulutamise sõprade vahel. Äh, see väljend ei ole õige Äh, mida, see, mida ütles meie komisjoni esimees Danuta Hübner, äh, et sisul ei ole vahet, et äh, et üks grupp ju tegelikult tahab rohkem raha ühtekuuluvuspoliitika jaoks või vähemalt sama raha ja teine tahab vähem raha ühtekuuluvuspoliitika jaoks. ja mul on ainult, ainult üks reservatsioon kõikide regioonide linnade jaoks, palun küsige oma valitsustelt, kas nad täna on ühtekuuluvuse sõbrad või nad on parema kulutamise sõbrad, mida iganes see tähendab, sest et meil on vaja sellist survet, kui me tahame võidelda tugevama ühtekuuluvuspoliitika nimel. vabandust, et ei väljendanud ennast diplomaatiliselt, aga see lõhe on selge ja meil on vaja rohkem nii-öelda ühtekuuluvuse sõpru, kui me tahame ühtekuuluvust Euroopas saavutada. aitäh, Konst-, Konstantse Kuell, palun! aitäh! üldmääruse kaasraportöörina oleksin mul kolm märkust. esiteks, komisjoni ettepanekud olid head. teiseks, parlament parandas neid veelgi, tugevdas neid struk-, nende struktuuri ja ja suunas neid selles suunas, et need, kes, neid, kes on parema raha kulutamise äh, Äh, sõbrad, ma õnnitleksin, kui nad oleksid neid äh, lugenud ja neist aru saanud, et siis te saate olla ka ühtekuuluvuspoliitika sõbrad, sest see, mis nendes ettepanekutes on, see ongi juba parem raha kulutamine. ja kui me tahame kriisist välja saada, siis meil on vaja neid instrumente, meil on vaja piirkondi ja linnu selleks, et äh, edasi liikuda ning selleks ei piisa sellest, et novembris finantsperspektiivi kohta langetatakse langetatakse mingisugune otsus, vaid meil on vaja otsust, mis annab meile piisavalt vahendeid eh, selleks, et me saaksime ka ühtekuuluvuspoliitikat edendada ning seetõttu äh, parlament äh, ei soovi ennast äh, suruda sellesse rolli, et me peame kiire otsuse vastu võtma, me peame vastu võtma õige otsuse ja selleks on meil vaja ja siin ma kutsun nüüd üles äh, neid inimesi, kes on Brüsselisse tulnud piirkondadest, meil on vaja teie abi, meil on vaja seda, et teie teeksite lobitööd selleks, et me saaksime mm, sobiva eelarve. suur aitäh, Luc van den Brand ma palun teha äh, lühidalt teil seda, siis ma annan panelistidele sõna ja saame järgmise küsimuste-vastuste vooruga teha. see arutelu ei saa siin äh, puudutada seda, kas ühed on head ja teised on halvad, vaid meil on vaja head poliitikat ja meil on vaja vastutustunnet, aga me ei saa väga kena on rääkida mitmetasandilisest juhtimisest ja nii edasi. Äh, lepingud, mida me sõlmime, peavad olema sisukad ja mul on hea meel, et Euroopa Parlament, vähemalt Regionaalarengu Komisjon ja ma siin nüüd ka ei ole diplomaatiline, äh, sest AFCO komisjoni arvamus on hoopis teistsugune mitmetasandilise juhtimisega seoses ja mis puudutab erinevaid, äh, erinevate vastutustasandite kooskõlastamist. ma tahaksin Euroopa Parlamenti üles kutsuda ja tänada ähm, Regionaalarengu Komisjoni, et ähm, teie arvamused peaksid olema kooskõlas ja see uus äh, raport, mis puudutab mitmetasandilist juhtimist, et te suudaksite kokkuleppele jõuda. kui need äh, teie seisukohti ähm, sisaldavad dokumendid lähevad liikmesriikidesse, siis äh, regioonide komitee Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon ähm, hakkavad uut äh, poliitikat tegema, siis alles tuleb veema hakata liikmesriike. suur aitäh, äh, ma pöördun teie kõigi juurde kohe hetke pärast, aga ma tahaksin pöörduda tagasi selle juurde, mida siin inimesed juba mainisid ja äh, ma tahaksin, et te viitaksite sellele, et regioonid saavad võtta ähm, spetsiaalseid meetmeid, Martin Schulz rääkis ka sellest, äh, me oleme pidevalt äh, kuulnud äh, mitmetasandilisest juhtimisest, mitmekülgsete väljakutsetega toimetulekul, siin on paindlikkuse küsimus olnud läbirääkimiste keskmeks, mitte just raha poole pealt, vaid reformide poole pealt. ma tahaksin, et te kõik räägiksite lühidalt natukene sellest küsimustest. Teie viitasite enne sellele, et see on osa usalduse küsimusest, et see on äh, selle kõige hind, et äh, kui äh, raha tahta saada, siis peab temaatiliselt olema eesmärgid suunatud. palun, härra volinik. väga lühidalt räägiks sellest, aga siis räägiks veel kahest asjast, mis on väga olulised. siin ei ole mingit vastuolu lahendustega, vaid meil on nii-öelda menüü, millest me asju välja valime ja meie ettepanek oleks, et see menüü koosneks mitte üksnes, mitte kaheksast käigust, vaid kolmest käigust, sest see on eh, tervislikum, kui meil on eh, kaheksa käigu asemel kolm eh, käiku. me saame kõhu täis, aga seda ei ole liiga palju ja see kõik peab olema piisavalt tervislik. see on see temaatilise keskendumise mõte, et me keskendume vähem, väiksematele, vähematele eesmärkidele ning teine asi, mis on minu jaoks oluline, ma ei näe siin mingit vastuolu regioonide komitee ja parlamendi vahel, ma tahaksin mõlemat tänada. pühendunud äh, ki- ja kiire arvamuse avalduse, arvamuste avalduste eest, äh, mis puudutavad meie ettepanekuid. regionaalpoliitika on väga oluline um,. regionaalpoliitika kom-, komisjon on uh, väga, juba enne suvepuhkust andis oma arvamuse. meil on nüüd vaja ähm, otsuseid rahastamise kohta ning teine asi, millele ma tahaksin teie jälle tähelepanu juhtuda, juhtida ja see puudutab nüüd kõiki äh, ähm, piirkondi, et palun ärge tehke sellist jaga ja valitse mm, poliitikat, et et kui vahel mõeldakse, et ähm, et äkki mõned äh, Äh, piirkonnad saavad vähem äh, kärpida ja teised äh, peavad siis rohkem kärpima, aga meil on oma struktuur ja kui kakskümmend viis protsenti kõige vähem arenenud piirkondadest saavad rohkem kui seitsekümmend protsenti vahenditest, siis on see õiglane aga neid vahekordi ei tohiks segi ajada ning ma palun, et järgnevatel nädalatel selle arutelu puhul öö, äh, seda meeles peetakse, aitäh. palun, äh, lugupeetud president, teil on ya que coincido plenamente con lo que acaba de expresar ähm, kartes, et ma kor-, pean kordama, äh, tahan ma öelda, et ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles volinik Haan. meil oli võimalus kuulata, mida ütles komisjon, volinik võttis sõna, me kuulasime Euroopa Parlamendi esindajaid, Euroopa Parlamendi presidenti ja me kuulasime regioonide komitee esindajaid ja Regionaalarengu Komisjoni esindajaid ning me oleme nõus sellega, et ühtekuuluvuspoliitikal on rohkem sõpru kui vaenlasi, aga me ei saa erinevaid neid asju vastandada, mida tähendab intelligentne äh, kulutamispoliitika, see on äh, Euroopa, see, et Euroopa investeeringuid tuleb kasutada arukalt. kõik soovivad seda, kõik soovivad ka ühtekuuluvust. ma ei taha siin algatada uut arutelu, aga mulle on mureks äh, aruka kulutamise poliitika puhul see, et me peame kohaldama teatavaid makromajanduslikke kriteeriume ja sellest lähtuma. suur aitäh ja proua Hümne, teile ka lühidalt sõna, enne kui ma teistele sõna annan. mis puudutab temaatilist keskendumist, siis tavapäraselt on meil komisjoniga väga põhjalikud arutelud eh, sellel teemal. arutelusid on olnud tõesti väga palju, ma tahan teile seda kinnitada ja minu arvates on väga oluline see, et eh, kui eh, me vaatame, mida Euroopas on vaja ära teha, siis seda on vaja väga palju ära teha ja raha ei ole ilmselgelt piisavalt ja äh, me ei taha mitte ainult äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, strateegia eesmärke teatud mm, asjadele ainult koondada, me tahame tõesti väga erinevaid vajadusi arvesse võtta, me tahame vaadata, milline on investeerimiseks olemasolev raha Euroopa Liidu eelarves, me peame keskenduma sellele, milline on teatud piirkondades põhivajadus. regioonidel ja linnadel peaks olema võimalus valida Euroopa prioriteetide hulgast midagi, millele keskenduda ja me tahame omalt poolt öelda, et meil on vaja valikut, et regioonid saaksid valida mõned kaks-kolm teemat, ütleme viiest-kuuest ja seda siis sõltuvalt sellest, milline piirkond on ja milline selle piirkonna olukord ja ma usun, et me leiame kindlasti sellel, selles küsimuses ka kokkuleppe komisjoniga, ärge muretsege. suur aitäh, on veel päris mitmeid äh, inimesi, kes tahavad äh, sõna saada ja on siin umbes kakskümmend küsimust ka, mis mul siia kirjalikult on äh, tulnud. ja tege palun võimalikult lühidalt. härra Verkerk, suur aitäh, Euroopa liberaalid on otsustanud sellel aastal keskenduda väik-, kes on mahulisele energia tootmisele ja see tähendab seda, et äh, me parandame kliimaolukorda ja vähendame fossiilkütuste sissetoomist, sellepärast et miljonid äh, tarbijad ja VKE-d ähm, osalevad puhta energia tootmises. tõukefondid mängivad väga olulist rolli äh, sellises üleminekus süsinikuvabale majandusele ja meil on head instrumendid selle kõige saavutamiseks. volinik Haan, Poolas peetud üldises kõnes te ütlesite, et me peame vältima mineviku olukordi, kus on investeeritud väga palju infrastruktuuri, ilma et oleks eh, vastavalt investeeritud VKE-desse in, innovatsiooni ja ka mujale, nii linnades kui maapiirkondades. ja mina tahaksin teilt küsida järgnevat miks ei ole praegusel hetkel ettepanekuid, nagu näiteks selle nädala alguses tehtud ettepanek, mis nõuab ERDF-i fondist kahtekümmet protsenti äh, keskkonnasõbralikele meetmetele ja praegusel hetkel meil ei ole ESF-is ja Ühtekuuluvusfondis protsenti paika pandud, äh, sest selline olukord, mis meil praegu on, tekitab seda tasakaalutust, mida me tegelikult tahame vältida ja proua Hübner ja volinik, palun, äh, miks te ei ole kohaldanud ESF-i ja Ühtekuuluvusfondi puhul seda kahekümneprotsendilist määra, mis ERDF-is on ära toodud. Karl-Heinz Lambert, palun. aitäh. ka siis, kui äh, kümnendad avatust ustepäevad on edukad, ei tohi see jätta meile petlikku muljet, et äh, et Euroopal läheb hästi, aga, aga kui me tahame, et Euroopal läheks jälle paremini, siis me ei tohi piirdu-, rahulduda sellega, et me paneme paika, et millisesse sõprade rühma me tahame kuuluda. Eurooplale, Euroopal läheb paremini, kui meil õnnestub inimesi koha peal, piirkondades, külades, kõrtsides veenda, et Euroopal on lisaväärtus ja see lisaväärtus on väga palju seotud äh, keskpika finantsperspektiiviga ning seetõttu sooviks ma oma fraktsiooni nimel väga selgelt välja öelda, et meie toetame komisjoni ettepanekuid ja meil on väga hea meel, et parlament on äh, võidelnud kompromissitult, aga praegu on meil vaja nüüd väravaid lüüa, meil on vaja tulemusi, meil on vaja kiiret, äh, aga ka head tulemust ja viimasena on väga oluline see, et äh, eelarvete saneerimine on äärmiselt oluline, aga sama oluline on see, et äh, see äh, eelarve tasakaalu reegel, mis praegu fiskaalpakis, paktis kin-, ette on nähtud, et me sellega ei tohi kahtlustada oma eelarvete investeerimisvõimalust. on Uno Silber, palun. Eh, president, eh, volinik Äh, proua Hüürler, austatud külalised. EA Grupi nimel tahaksin tervitada käesoleva aasta Open Days temaatikat, kuid leiame, et võtmeks on siin teha vahet otsuste tegemisel, nende elluviimisel ja tehtud tagajärgede analüüsil. tooksin äh, märkusena välja vaid kaks probleemset valdkonda, noorte töötus, energia ja taastuv säästev äh, energia. täna näeme tohutult kasvanud töötute hulka eriti murettekitav on aga töötus noorte hulgas kui midagi ette ei võta siis me riskime kaotada terve põlvkonna noorte töö on õppida meie ülesanne on seda pakkuda ja sellisel kujul mis loob eeldused raskete aegade möödudes olla valmis ühiskonna erinevatel tasemetel uuteks väljakutseteks ainult seeläbi saame luua eeldused majanduskasvuks ja ühiskonna heaolu tõusuks pikas perspektiivis küll on aga tänased suundumused Erasmuse ja teiste noorteprogrammide osas väga murettekitavad minu küsimus on, kuidas komisjon ja ka eesistujariik kavatseb käivitada uusi algatusi noorte eurooplaste jaoks? teiseks, taastuvenergia ja poliitika reaalsus oli teemaks ka EA kohtumisel Poolas Ljubljanas. liiga sageli on majanduskriisides kasutatud vaid tsentraliseeritud ja tsentraliseerivaid algatusi. arvestades kuhjunud, kuhjunud probleemide tõsidust, on siin kohane meelde tuletada kohalike piirkondlike omavalitsuste rolli ja võimalusi seda ei tuleks karta, vaid vastupidi, just koostöös kasutada ühiseid vahendeid rohelise kasvuala arengu tingimuste loomiseks. lõpetuseks, härra volinik, proua Hübner, loodan, et saate sõbralikult kaitsta meie piirkondade arenguks olulise struktuuri ja ühtluspoliitika alustugesid ja eelarvet. tänan. Thank you very much. Marek Wozniak, where's Marek Wozniak, please? So I'm doing my best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 me püüame siin rääkida sellest, et ühtekuuluvuspoliitika on äh, väga vajalik. me räägime äh, võrdsusest Euroopas, me räägime erinevate regioonide vajadustest, aga see kõik on ju ilmselge ja seetõttu ma tahaksingi omalt poolt küsida järgmist kas me tõesti suudame tagada stabiilseid äh, programmeerimisraamistikke ilma et need oleks vaja pidevalt parandada ja muuta, kui me räägime programmeerimise all tegev, tehtavast tööst. nii, palun ja tehke võimalikult lühidalt ja siis saab veel eh, viimane kõneleja sõna. armsad kolleegid, Euroopa Parlament ja Euroopa äh, regioonide komitee on juba toetanud äh, sellist regioonide piir-, kategooriat, mis on ette nähtud ka pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ning nüüd peavad liikmesriigid võtma vastutuse, ma tahaksin rõhutada, et üleminekupiirkondade kategooria, et äh, nende puhul ei ei ole ette nähtud äh, vähendamist äh, enim arenenud piirkondade puhul. meil on vaja lihtsat, äh, tõhusat ja läbipaistvat regulatsiooni nendele piirkondadele, kel kelle SKT jääb äh, seitsmekümne viie ja üheksakümne protsendi vahele keskmisest, neil on äh, ka vaja oma äh, majandustegevust mitmekesistada ja va vaja on ka territoriaalset ühtekuuluvust edendada, mis on kirjas ka lepingutes ja Euroopa Liidus on kakssada kaheksakümmend piirkonda ja see rikaste ja piirk-, vaeste piirkondade äh, kategooria ei nä-, ei peegelda enam kui hästi korral-, äh, olukorda, nii et meil on vaja innovatsioonivõimekust parandada. jaa, palun tehke tõesti väga lühidalt äh, ja siis me peame hakkama ka lõpetama mu kolleeg just rääkis territoriaalsest ühtekuuluvusest, mis võimaldab äh, finantsjõupingutusi ja ühtekuuluvuspiirkondade loomist. aga meil on ka üks asi, millest me ei ole rääkinud. vaja on see, seda, et ühtekuuluvuspoliitika ja ühine põllumajanduspoliitika oleksid kooskõlas, sellepärast et ka ühine põllumajanduspoliitika annab panuse ühtekuuluvusse ja arengusse ja tööhõivesse ning kas poleks mõttekas neid jõupingutusi ühendada parandada, selle asemel, et äh, toimida süsteemis, kus me ütleme, et kas ühtekuuluvuspoliitika või ühine poli-, põllumajanduspoliitika, vaja on mõlemat. ja herzlichen Dank uh regionaalpoliitika, kohesioonispoliitika. Äh, proua Kadenbach, aitäh. ühtekuuluvuspoliitika, regionaalpoliitika ei pea ju olema eesmärk omaette, vaid peab äh, parandama ähm, äh, eluolu Euroopas ning elukvaliteeti oluline osa on ka mm, tervishoiupoliitika, Euroopa poliitika on lepingutes paika pannud ähm, Mm, selle, et põl-, et äh, tervishoiupoliitikat tuleb arvesse võtta kõigides valdkondades. Äh, härra volinik, äh, kuidas teie näete regionaalpoliitika vastutust, et äh, seda lähenemist ka tõesti järgitakse ja tervishoiupoliitikat arvesse võetakse? suur aitäh ja suur aitäh selle eest, et äh, te nii lühidalt tegite. ma tahaksin esitada siin ka nüüd äh, mõned küsimused, mis siin on esitatud kirjalikult ja Twitteri poolt. Katie Owens Twitteri kaudu on küsinud, Herman Van Rompuy ütles, et äh, riiklike reformikavade puhul on äh, edu võimalikult saavutada, mida saaks ära teha. ühest kuulamisruumist äh, on tulnud järgmine küsimus Jaroslav Savatskilt Euroopa Regionaalse Koostöö Keskusest ähm, kas vabaühenduste roll muutuks olulisemaks tulevikus Kevin Ross, Kelvin Ross äh, Twitteri kaudu on küsinud äh, süsinikuheitmete vähendamise kohta äh, ja selle seosest ettevõtete äh, konkurentsivõime parandamisega majanduskasvu kontekstis. ja siis üks küsimus äh, Äh, Rootsist, see puudutab soolist võrdõiguslikkust ja selle rolli majanduskasvus, nendele paraku ei ole meil aega vastata, aga ma annan nüüd äh, meie panelistidele äh, lõppsõnaks sõna ja teil on tõesti paar minutit igaühe jaoks. palun vastake tõesti nendele konkreetsetele küsimustele, mis teile vastati. volinik, te ütlesite, et küsimuseks on olla või mitte olla praegusel hetkel. kui teie peaksite siin tooma välja ühe prioriteedi, ühes lauses selleks, et tagada, et selle poliitika usaldusväärsus säiliks, et eh, öelda, et regioonid tõesti suudaksid ära teha midagi olulist, siis eh, milline see prioriteet teie arvates eh, oleks? kõigepealt härra president, siis proua, siis härra volinik ja siis proua Hübner. teen väga lühidalt ma tahaks reaalseid vastuseid kodanike reaalsetele küsimustele volinik Haan, regionaalpoliitika on Euroopa poliitika äh, tuumik, kui tegemist on sellega, et Euroopa eesmärke äh, viiakse ellu konkreetsete tegevustega ja kes usub Euroopa nägemusse, see vajab regionaalpoliitikat selleks, et äh, ja regionaalpoliitika saab anda panuse ka tervishoidu nii infrastruktuuri kaudu kui ESF-i kaudu, aga meil on vaja selleks arukaid lahendusi, me oleme teinud selle mitme fondi ettepaneku ja ma loodan, et seda ka kasutatakse, aitäh. suur aitäh ja proua Hübner, palun. ma väga vabandan, aga ma tahan rääkida millestki, mida me ei arutanud ja minu arvates on see väga oluline, sest et mina leian, et ähm, tegelikult on võimalik, et olukord äh, regioonides destabiliseerub veelgi regioonid peavad tegema suuri investeeringuid selleks, et kriisist välja saada ja ma kardan, et poliitika valdkonnas on tõesti eh, oht, et eh, programmidesse tehakse väga palju parandusi vastavalt eh, riiklike reformikavade mm, parandustele eh, ja need võivad olla seotud eh, makromajandusliku olukorraga ja eelarve puudujäägi menetlustega. me peame igatahes kindlasti silmas pidama seda, et me seda investeeringupoliitikat ei destabiliseeriks ja kui me vaatame nüüd makromajanduslikku tingimuslikkust, siis kui me vaatame maksekohustusi ja kulukohustusi, siis Ähm, see võib olla ka destabiliseeriv faktor ja kolmas küsimus äh, on midagi, mida president Schulz mainis. Äh, meil on kuus kuni äh, kümme miljardit puutu olevat raha, mida Euroopa eelarves ei ole ja ähm, need on ähm, Äh, olukord on selline, et äh, projektidega võib äh, olla vaja lõpetada, sellepärast et raha lihtsalt ei ole ja olukorra teeb hullemaks veelgi see, et me uue kavaga oleme väga vähe edusamme ette näinud ja see tähendab seda, et regionaalsel tasandil äh, rahaline olukord on niigi keeruline ja nüüd on isegi äh, see vähenenud veel vist ühele protsendile, kui ma ei eksi, ja see tähendab seda, et on väga palju arveid, mida kohe maksta ei saa ja äh, uue finantsperspektiivi alguses on meil ka olukord selline, et projektide elluviijatele makstakse väga piiratud hulgal, see võib tuua kaasa stabiilsuse puuduse poliitikas regionaalsel ja kohalikul tasandil ja see on see, mis mulle muret teeb tänasel päeval ja seda kohe suurel määral suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad. Äh, ma tahaksin meie kõigi nimel tänada meie äh, koosolekul sõnavõtjaid. ma arvan, et kui siin jääb kõlama üks peamine sõnum, eh, siis see on see, et minge ja reklaamige meie eesmärki, meil on vaja tugeval häälel see välja öelda ja need avatud uste päevad annavad just selle võimaluse tugeval häälel kõnelda. ma tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid, ma tahaksin tänada tõlke ja kõiki teid ja ma väga-väga vabandan, et ma nii karm olin. Te nägite, et mu, minu töö ei olnud ka lihtne kõikidele sõna anda ja ma tahaksin kutsuda teid kõiki kokteili vastuvõtule ja kunstnäituse avamisele Äh, ja ähm, äh, regionaalse või regioonide vahelise koostöö näituse avamisele regioonide komitees viiendal ja kuuendal korrusel alates kella poole seitsmest, suur aitäh teile! Todavía no había recuperado el flujo vital